kiidetakse protokoll heaks. järgmine päevakorrapunkt, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raport Montenegro kohta. nõukogu nimel saab sõna uuesti proua Hennis Plaschart. suur tänu. lubage mul kõigepealt tänada teid kõiki selle eest, et Euroopa Parlament on Montenegro liitumisprotsessi panustanud ning eriti soovin ma tänada härra Charles Tanokit Montenegro kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruande kohta. viimastel aastatel on suhted Montenegroga olnud head ning eelmise aasta detsembris võttis nõukogu vastu järeldused ja tervitas seal Montenegro jätkuvat edu, mis puudutab õigusraamistikku ja õigusriigi põhimõtte rakendamist ning uute institutsioonide loomist. nõukogu märkis rahuldustundega ära ka selle, et Montenegro on mänginud väga positiivset rolli oma regiooni arendamises ja heanaaberlike suhete ülesehitamises. Montenegrot kiideti ka käimasolevate reformide eest ning selle eest, et Montenegro käitumine ja tegutsemine vastab täielikult Euroopa Liidu eesmärkidele. meil on praegu piisavalt andmeid selle kohta, et detsembris liitumiskonverentsil võib avada veel kaks liitumisläbirääkimiste peatükki, mis tähendab seda, et kolmekümne viiest peatükist on seejärel avatud kakskümmend kaks. kui me vaatame tulevikku, peame veel kord rõhutama õigusriigi põhimõtte tähtsust, tegemist on põhiväärtusega ning äh, kogu liitumisprotsessis äh, läbiva teemaga. nagu raportis öeldakse, on Montenegros vaja saavutada veelgi edu ning see edu sõltub just nimelt nende põhiväärtuste austamisest. nõukogu ütles oma avalduses ka seda, et kogu õigusriigi süsteem peab andma konkreetseid tulemusi. ennekõike tuleb võidelda korruptsiooniga ning organiseeritud kuritegevusega. rohkem on vaja pingutada ka selleks, et juba vastu võetud reformid ellu rakendataks ja jõutaks äh, keskpikkade eesmärkideni. nõukogu kavatseb omalt poolt seirata, kuidas Montenegro suudab seda tööd teha. lisaks äh, on nõukogu samal seisukohal nagu selle resolutsiooni autor, et Montenegro peaks rohkem pingutama selle nimel, et tagada sõnavabadus ja meediavabadus. samuti tuleb läbi viia avaliku halduse reform ja tugevdada institutsioonilist sõltumatust lisaks sellele vajab tähelepanu ka ettevõtluskeskkond. resolutsiooni eelnõus tuuakse välja veel mõned murepunktid, millest Montenegro peaks, millega Montenegro peaks tegu, tegutsema ja samadele punktidele on juhtinud tähelepanu ka nõukogu. Montenegros tulevad varsti valimised, loodetavasti suudab Montenegro siis täielikult rakendada oma uut valimisseadust. me teame, et Montenegrol on praegu raske poliitiline olukord ja see võib mõjutada ka reformide läbiviimist. seetõttu on väga oluline meelde tuletada, et kõik poliitilised parteid peavad võtma neile kuuluva vastutuse ja astuma omavahel konstruktiivsesse dialoogi. parlament on poliitilise debati foorumiks selles kontekstis loodame me, et valitsus ja opositsioon suudavad teha konstruktiivset koostööd ning vastata sellega Montenegro kodanike ootustele. see on väga oluline ka selleks, et luua avalik usaldus äh, et äh, avalikkus suudaks äh, usaldada poliitilist protsessi ja olemasolevaid institutsioone. selline konstruktiivne koostöö ja dialoog on kõige olulisemad osad poliitiliste plaanide täitmisel ning äh, kui need on olemas, siis õnnestub läbi viia ka reformid ja jõuda lähemale liitumisele, saavutada edu liitumisläbirääkimistel dialoogis peavad osalema kõik sidusrühmad, sellest räägitakse ka resolutsiooni ettepanekus ja ma tahaksin omalt poolt rõhutada, et eh, see sõnum ongi esmatähtis ja peab kindlasti jõudma Montenegroni. seetõttu on Euroopa Parlamendi panus meile väga oluline, see aitab kaasa eh, stabiliseerumisele ja liitumisprotsessile, me oleme selle panuse eest väga tänulikud. lugupeetud president, lubage mul kokku võtta sellega, et eh, ma avaldan lootust et Montenegro saavutab ka tulevikus edu, suur tänu! suur tänu, nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Haan. Uh, härra president, auväärne minister, auväärsed parlamendisaadikud suur tänu teie resolutsiooni projekti eest Montenegro teemal. tahaksin tänada ka teie raportööri härra Kinnokit, Tänakit väga tasakaalustatud lähenemise eest. see peegeldab ka väga hästi komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eduaruannet. juunis saab neli aastat pärast liit- äh,, äh, neli aastat liitumise läbirääkimiste algusest Montenegroga. nagu minister juba mainis, on avatud juba kakskümmend kaks läbirääkimiste peatükki ning kaks nendest on juba esialgselt suletud. komisjon, nagu te teate, on läbirääkimiste südames, viimastel aastatel oleme täheldanud põhjalikke reforme, on vastu võetud vajalikke seadusi ning reformitud ka institutsioone. nagu teiegi ära märgite ja nagu komisjon ütleb oma novembri aruandes, ei näita see tervikpilti. meie hinnang kahjuks on et kohapeal õigusriigi valdkonnas on edusammud piiratud. näiteks pole suudetud võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. sellise sõnumi saadab komisjon ka Potkevitsast täna Montenegrole. kohtusin peaminister, peaministriga eh, kuu aega tagasi seetõttu ja õnnitlesin teda NATO kutse puhul, rõhutasin ka, et kuigi võib täheldada edasiliikumist, oleme me jõudnud otsustavasse faasi, eriti liitumisläbirääkimistes ning õigusriigi kontekstis. me soovime, et Montenegro liiguks öö, käegakatsutavalt edasi ka kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda peatüki raames. me soovime, et õigusriigi alased sammud ka reaalselt astutakse. õiguskindlus ning kohtusüsteemi sõltumatus, läbipaistev haldussüsteem ning põhiõiguste kaitse, nagu näiteks eraomandi kaitse, on hädavajalikud mitte ainult õigusriigi kriteeriumite täitmisel, need on eeltingimused ka investeeringute meelitamisel, konkurentsivõime tõstmisel ning konk-, äh, äh, konkurents- ja äh, töökohtade loomisel seetõttu ma räägingi rohkem liitumisprotsessist ja vähem läbirääkimistest, see me, me räägime siin ju riigi arengust Euroopa suunas. me töötame tihedalt koos ka Montenegroga konkurentsivõime tõstmisel läbi meie majandusdialoogi. keskendume sektori reformidele, kaasa arvatud hariduse, tööturu, infrastruktuuri ning ettevõtluskeskkonna reformidele kui nüüd võtta ülejäänud läbirääkimiste peatükid, siis näitasime äh, läbi äh, uute standardite, mida ko-, Montenegro peab veel ette võtma. aitame neid väljakutsetele vastuastumisel, eriti kui me räägime AKI ühtlustamisel konkurentsi, keskkonna ja kliimamuutuste poliitikas. nüüd poliitiline olukord Montenegros. poliitiline dialoog, mis algas detsembris, peatati ilma kokkuleppele jõutama, jõu-, jõudmata üheksateistkümnendal veebruaril, vaatamata asjaolule, et praegu poliitilised juhid kokkuleppele jõudnud ei ole öö, öö, ühise valitsuse loomisel, on oluline, et parlamendi töö jätkuks. käesoleval aastal toimuvad Montenegros kohalikud ning parlamendivalimised ning valimisõiguse reform on hädavajalik, tagamaks, et need valimised oleks usaldusväärsed. Montenegro poliitiliste juhtide kohustus on seda tagada. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, härra volinik! nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, esimesena saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Tännok, kolm minutit. härra president kaks tuhat kuusteist on väga oluline aasta Montenegro jaoks poliitiliselt. Ehm, riik saab varsti kümneaastaseks ning seal toimuvad parlamendivalimised ning NATO ehm, liitumise väga tähtsad läbirääkimised algavad samuti pärast kutset eelmisel aastal. Montenegro on jõudnud päris kaugele, on avatud kakskümmend kaks peatükki, kaasa arvatud oluliselt kakskümmend kolm ja kakskümmend neli peatükk. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal loodetavasti avatakse veel peatükke ning suletakse mõned uued. nagu komisjoni aruanne ütleb, siis korruptsioon on tõsine ol-, samuti on raske meediavabaduse olukord. olukord küll paraneb ning võib täheldada edusamme järjest rohkem esitatakse ametlikke süüdistusi korruptsiooni valdkonnas ning riigiprokuratuur on tugevnenud. esimesel jaanuaril sellel aastal loodi korruptsioonivastase võitluse agentuur ning ma öö, usun, võib, võib täheldada järjest rohkem, et riigi öö, ressursse sellele teemale eraldatakse, samas haldussuutlikkus selliste institutsioonide puhul ei pruugi olla väga tugev, neil ei ole piisavalt palju rahalisi ressursse samuti tuleb silmas pidada sellise väikese riigi probleeme, loomulikult saab ta naaberriikidelt, endise Jugoslaavia riikidelt nagu Sloveenialt ja Horvaatialt samuti rahalist abi. tuleb Montenegrot kiita, sest nad on näidanud eeskuju, nad on ühtlustanud öö, oma välispoliitika Euroopa Liidu omaga ning ta on näidanud selgelt, et ta on valmis sellistel teemadel kompetentselt oma partneritega suhtlema. Montenegro on oma lähenemise täiesti ühtlustanud, kui me räägime sanktsioonidest Venemaa vastu pärast Krimm, Krimmi annekteerimist, vaatamata tugevatele majandussidemetele ning Montenegro äh, teeb tihedat koostööd ka džihadismi vastases võitluses Euroopa Liiduga puudutab NATO-ga liitumist, siis minu seisukoht on selge, see on Montenegro siseasi ning meie Euroopa Liidus ei peaks siin sekkuma, samas me peaksime mõistma üldist arutelu konteksti ning välismõjusid, mida, millega Montenegrot, väikest Montenegrot survestatakse. kokkuvõttes olen ma selle meie resolutsiooniga väga rahul, ma olen väga rahul sellega, et koostöö oli fraktsioonide vahel konstruktiivne väliskomisjonis ma olen alati öelnud, et Montenegro on Lääne-Balkani hea uudis ning võttes arvesse uut rändekriisist tulenevat survet Lääne-Balkani regioonile, on Montenegro järjest rohkem ka stabiilsuse etalon. aitäh, härra Tänok. järgmisena härra Kovatšev, üks minut. suur aitäh, juhataja volinik, kolleegid. palju kordadel oleme öelnud, et Montenegro on Lääne-Balkani edulugu. viimaste kuude jooksul oleme aga olnud tunnistajaks vägivallale tänavatel pärast äh, umbusaldushääletust. pärast äh, umbusaldushääletust äh, kutsub opositsioon üles varajastele valimistele. Euroopa lik suund sellel riigil on seatud küsi alla ja eh, mõjutavad ka Venemaa sanktsioonid. raportis tuuakse välja eh, seos Euroopa Liidu välispoliitikaga Montenegro võib-olla eh, näiteks koos teiste riikidega regioonis, meil on tarvis seda Euro-Atlandi suhete säilitamiseks ja mitte lasta kolmandate riikide välishuvidel seal võidutseda. härra Andrulakis, palun. suur tänu. Montenegro on Lääne-Balkanil eeskujuks, kui me räägime liikumisest Euroopa Liidu suunal. eelmisel aastal saavutati päris palju, kakskümmend kaks peatükki on avut-, äh, avatud, kaks juba suletud aruanne ütleb, et Montenegro on jõudnud kriitilisse punkti. valimised toimuvad käesoleval aastal ning loodetavasti toob see kaasa ka positiivse poliitilise kliima. sotsialistide fraktsioon on viimastel aastatel pidevalt seda riiki toetanud, me oleme toetanud seda, et äh, alustada, äh, et äh, läbirääkimised Montenegro liitumiseks edeneksid kiiremini meie arvates on hädavajalik, et pingutataks äh, veelgi ka avaliku sektori kohtusüsteemi eh, eh, reformiks ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vasta-, korruptsioonivastaseks võitluseks. me arvame, et tuleb võidelda maksupettuste vastu ning eh, lahti saada suurest sotsiaalsest lõhest. seal riigis valitseb endiselt väga suur vaesus NATO, Montenegro soovib liituda ka NATO-ga, aga meie ei ole sellele vastu, et nad seda soovivad, kuigi mõned soovivad sellist muljet meist jätta. selline otsus on iga riigi enda asi, ilma et neile väljastpoolt survet avaldataks. ühega asjaga aga me ei ole nõus. et need mitu asja pannakse ühte patta, täna me räägime Montenegro liitumisest äh, Euroopa Liiduga. NATO-ga liitumine on hoopis teine asi, need kaks äh, asja tuleb üksteisest lahus hoida, neid ei tohi ühte patta panna. me ei tohi õõnestada Montenegro teed äh, liitumise suunal, selle kohta oleme esitanud ka oma muudatusettepanekud. suur tänu, järgmisena härra Raados, kaks minutit. suur aitäh kõigepealt tahaksin tänada härra Tänakit tema raporti puhul, mis annab väga põhjaliku ülevaate olukorrast Montenegros. Montenegro on riik, mis on kõige enam edenenud kuuest Lääne-Balkani riigist integratsiooni teel. kuigi tegemist on väikese riigiga võib see avaldada suurt positiivset mõju kogu Lääne-Balkanile, eriti Kosovole ja Bosnia-Hertsegoviinale. raportis on väga põhjalikult välja toodud kõik olulisemad elemendid ja nõustun volinik Haaniga, et tegemist on Montenegro jaoks kriitilise hetkega. on kätte jõudnud aeg Montenegro jaoks tõestada, et teatud olulised asjad on rakendatud ja et on toimunud edasiminek koha peal, näiteks vähemuste õiguste, korruptsioonivastase võitluse ja õigusriigi põhimõtete tagamisega. minu arvates aga kõige olulisem Montenegro jaoks on valimised. see riik on juba ajalooliselt väga lõhestatud äh, osa elanikest on isegi selle riigi eksisteerimise vastu, kui valimised on vabad ja õiglased, äh, mida ükski suurem poliitiline partei ei vaidlusta, siis saab Montenegrol olema tulevik ja tema integratsioon Euroopa Liitu saab olema kindlam kui aga seda ei tehta, siis äh, on see võimalus tunduvalt väiksem, seepärast kutsun üles jälgima hoolikalt valimisi Montenegros. suur tänu, me tervitame Montenegro edasiminekut väga olulistes valdkondades, aga Äh, liitumisprotsess Euroopa Liiduga on seostatud ka NATO liikmeks saamisega. me usume, erinevalt sellest, äh, mida on raportis öeldud, et see protsess veelgi äh, destabiliseerib Lääne-Balkanit ja eriti seda riiki ja kutsume üles parlamenti kaaluma asjaolu, et avalik arvamus Montenegros on lõhestatud küsimuses, kas NATO-ga liituda või mitte. ja see peaks olema nende enda otsustada, seda nimetatakse demokraatiaks. minu fraktsioon on vastu privatiseerimispoliitikale, mida samuti edendatakse liitumisprotsessi kaudu. sest äh, majandusmudelid, millele need tuginevad, on avaldanud negatiivset mõju äh, ja loomulikult me peaksime süvendama oma suhteid selle riigiga ja toetama neid äh, tõsiste probleemide lahendamisel, näiteks äh, tugevdama õigusriiki, võitlema korruptsiooniga ja äh, tugevdama sõnavabadust ja ajakirjandusvabandust. aitäh, proua Lunatšik, palun üks minut. suur aitäh, juhataja, volinik, nõukogu Montenegro tõesti iseenesest on edulugu. Äh, riik, mis on olnud äh, juba tükk aega valmis läbirääkimisteks Euroopa Liiduga, on toimunud edasiminek ja tahaksin tänada härra Tänakit äh, tasakaalustatud ja hästi koostatud raporti eest rõhuasetusega näiteks demokraatiale, organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele, ajakirjandusvabadusele ja Äh, LGBT inimeste õiguste tagamisel on olnud äh, edasiminek. Äh, aga tahaksin tuua välja ka negatiivsed elemendid, poliitiline kriis riigis. minu sõsarpartei Postina Montenegro on teinud väga konstruktiivse ettepaneku, et kõik parteid oleks kaasatud üleminekuvalitsusse, et et parandataks valimisseadusi, et tagada õiglasi valimisi, ma loodan, et see osutub edukaks, sest ähm, valimiste protsess on see, mille läbi kodanikud tõesti tunnevad, et nende hääl loeb ja nendega arvestatakse, aitäh. suur tänu, äh, härra Kastaldo, üks minut, palun. suur aitäh, tahaksin tänada Charles Stanokit äh, selle raporti ja suurepärase töö eest on väga selge, et tal on suured kogemused ja ta on selle riigiga väga tuttav. Montenegro on tõesti äh, eeskujulik Lääne-Balkani riikide hulgas, see näitab, milline edasiminek on võimalik. viimastel aastatel on väga palju edasi liigutud äh, ja lähenetud liitumisprotsessile. loomulikult äh, on veel palju ära teha korruptsioonivastases võitluses, avaliku halduse toimimise küsimuses ja ka teistes küsimustes, aga samamoodi on see paljudes eh, teistes sama piirkonna riikides, mis on liiga politiseeritud. ning eh, tööpuudus, eriti tööpuudus noorte hulgas, on murettekitav, samuti mm, teeb muret liitumine NATO-ga, eriti selle ajastus ja nende protsesside mõju naaberriikidele, see võib tekitada väga suurt poliitilist rahutust. tarvis on aga söövamat äh, teed, äh, nii et äh, Montenegro kasvaks tugevaks ja saaks osaks Euroopa perekonnast. Teie poliitika vastandab alati läänt ja ida. iga probleemi puhul on olemas ju ka mingisugune lahendus. näiteks kui me räägime pagulaste sissevoolust ja kuritegevusest eh, ning sellest, kuidas neid saab omavahel ühendada. Teie läänemeelne poliitika on mõeldud Euroopa inimestele ja neile, kes on NATO-meelsed, kuid tuleb välja nii, et see poliitika on suunatud nende vastu. kõik, äh, äh, kõik see, mis meile maksma läheb, äh, kõik see Euroopa lõhenemine, selle eest maksame ju meie. Taani referendum, Hollandi referendum, Ungari referendum ja tulevane Ühendkuningriigi referendum kõik need referendumid näitavad äh, nõndanimetatud äh, Teie Euroopas, äh, mis toimub. vaatame, mis, vaatame ka seda, et mis toimub praegu Türgiga, vaatame, mis on juhtunud Kosovoga, mis on juhtunud ajalooliste demokraatlike riikidega, kes astusid Euroopa Liitu, kuid nüüd tahavad sellest lahkuda teie kuritegelik tegevus on viinud selleni, et Türgi saab nüüd võtta kontrolli meie üle, saab meid allutada, Euroopa laguneb ja muutub varemeteks. see on kõige hullem reetmine, mis saab olla. Next speaker, madam Šuitsa, one minute. proua Šuitsa, üks minut, palun. suur aitäh mina võin Montenegroga seoses öelda, et on jõudsasti edasi liigutud integratsiooni teel ja kindlasti tuleks toetada äh, seda edasiminekut välispoliitikas, kaitsepoliitikas, mille nad on harmoneerinud Euroopa Liiduga. aga endiselt on tarvis väga palju ära teha vaatamata sellele, et äh, Montenegro on juba avanud kakskümmend kaks peatükki. mõned minu muudatusettepanekutest on heakskiitu leidnud, mõned mitte, aga tahaksin öelda, et äh, heanaaberlike suhete osas on mm, olnud edasiminek äh, Bosnia-Hertsegoviinaga, aga mitte Horvaatiaga ja eriti Prevlaka poolsaare küsimuses, samuti on äh, küsimusi seoses endise Jugoslaavia järjepidevusega ja ka äh, kahjutasu, mida tuleb maksta ohvritele. Podokokoska küsimus äh, on samuti see, millega tuleb arvestada ja ma soovitan äh, seda raportit, aga äh, soovitaksin tähelepanu pöörata ka eripäradele. härra Pikula. Äh, Charles Tanaki raport on väga hea ja põhjalik dokument, on selge, et Montenegro on kõvasti edasi liikunud viimasel aastal, aga samas on korruptsioonitase endiselt kõrge ja on äh, peatükk seal, kes peatükid kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, mis on avatud ja mis on olulise tähtsusega. Äh, hiljuti on äh, alanud protsess NATO-ga liitumiseks ja ma muidugi tervitan, et meie piiridel saab olema uus NATO liige. kakskümmend viis aastat tagasi olime sõjas ja toimus agressioon, aga nüüd me oleme liitlased. Äh, endiselt on ka lahtisi küsimusi, näiteks sõjakahjude aitamine, Patakokovska äh, piirkonna eripära vajab kaitsmist, Montenegro ees on nüüd periood, kus tuleb kohaneda Euroopa standarditega, seepärast on äh, tarvis avatud dialoogi äh, ja avalikkus peab Montenegros arutama ka nende reformide kulusid. Äh, praegu on probleemiks pinged opositsiooni ja valitsevate erakondade vahel. Radamasic, aitäh. Montenegro on äh, praegu poliitilises kriisis ja oleks optimistlik oodata tõelist pühendumist äh, reformidele. aga äh, peab ütlema, et Montenegro ei tee piisavalt naabritega suhete lahendamiseks, Horvaatiaga piirid üle lahendamist pole isegi alustatud, samus on äh, alustatud selles piirkonnas sisevehnike ekspluateerimist äh, ja see kaldub kõrvale AEC režiimi piiriprotokollist ja äh, Horvaatia saatis Montenegrole protestikirja ja see piir, mis praegu kehtib, erineb protokollist, Montenegrol on õigus kasutada naftat ja gaasi Aadria merel, aga ainult oma territoriaalvetes, mis on selgelt defineeritud. aitäh, härra Kujutšuk, üks minut. suur aitäh, härra Haan, minister, kolleegid, Montenegro on läbi viinud edukaid reforme ja riigi edasiminek on hea äh, selle piirkonna jaoks on avatud kakskümmend kaks peatükki, sealhulgas peatükid kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, justiits- ja siseküsimused, äh, kaks peatükki on esialgu suletud, Montenegro on ka näide stabiilsusest ja väärib meie imetlust tema välis- ja julgeolekupoliitika on ühtlustatud Euroopa Liidu vastava poliitikaga ja riik soovib ühineda NATO-ga, aga mm, endiselt on äh, mitmeid asju tarvis teha, tuleb äh, parandada parlamendi rolli, korruptsiooni vastu võidelda ja tugevdada standardeid vähemuste õiguste eest võitlemiseks ja garanteerida nende osalus äh, riigi poliitilises elus Conver. Äh, selle riigi tähtsus julgeoleku seisukohast on äh, olnud tähtis, äh, ta on olnud üks nõukogu agressioonile. ja NATO tagab rahu kontinendil, mitte Euroopa Liit. aga meil tuleb ka kritiseerida siis, kui tarvis Euroopa on praegu kõige ebakindlamas ajastus pärast Glasnostit äh, ja me ei tohi alluda Putinile survele, äh, tuleb vältida potentsiaalseid edasikonflikte, äh, mida saab Montenegro anda liidule sõjaliselt. NATO on just tugev sõjalise liiduna ning ei ole poliitiline liit nagu Euroopa Liit, aga antud juhul see Äh, poliitiline baseerimine on äh, kahjustanud sõjalist liini. härra Ferrand, üks minut. lugupeetud kolleegid, me kahtlemata austame Montenegro rahvast. aastal kaks tuhat kaksteist elasid nad elas nad üle suuri kannatusi ning äh, on äärmiselt kahetsusväärne see, mis puudutab serblasi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruandes on ka kaheldavaid seisukohti. siin räägitakse, siin räägitakse Kosovost ja sellest, millised on välispoliitilised suhted Venemaaga mõned sammud, mida on astutud, on tõeliselt kaheldavad, eriti mis puudutab äh, NATO-t, aitäh. aitäh ja härra McAllister, üks minut. lugupeetud president, daamid ja härrad. esiteks äh, tahaksin ma tänada raportööri härra Charles Tannockit. ma arvan, et äh, tema resolutsioonis on maalitud äh, realistlik pilt Montenegro teekonnast Euroopa Liidu suunas. Euroopa Liidu õigus on ähm, suures osas üle võetud, kolmekümne viiest liitumisläbirääkimise peatükist on kakskümmend kaks avatud ning äh, kaks peatükki on ähm, vähemalt esialgsete andmete kohaselt ka suletud mina iseenesest tervitan seda, et Montenegro võiks liiduga liituda ning äh, loodan, et liitumisläbirääkimised on edukad. Serbia raportöörina tahaksime rõhutada seda, et kümme aastat pärast seda, kui Montenegro ennast iseseisvaks kuulutas, on neil kahel aast-, neil kahel riigil head suhted. euroopaliku koostöö protokollile kirjutati alla juunis kaks tuhat viisteist ning Serbia ja Montenegro kõrgetasemelised ametnikud on pidanud mitmeid kohtumisi, mis on kaasa toonud regioonis piisava stabiilsuse ja äh, mis puudutab ülejäänud Lääne-Balkani probleeme, siis tuleks need lahendada, aitäh. aitäh, härra Bettini, poolteist minutit. suur tänu. Montenegro resolutsioon on tasakaalustatud ja tegemist on hea panusega strateegilisse teekonda, mis viib liitumiseni. tegemist on äh, samas ka delikaatse teemaga. Montenegrole on esitatud NATO liitumiskutse ja see tekitab mulle muret. me oleme esitanud parandusettepaneku, muudatusettepaneku, vabandust, sest äh, NATO liikmelisus äh, on meie jaoks murettekitav Euroopa Liiduga liitumine on üks asi, NATO-ga liitumine hoopis teine. Euroopa Liit on sotsiaalmajanduslik ja kultuuriline liit, NATO aga sõjaline allianss. Neil kahel liidul on väga suur vahe ning me ei tohiks neid täiesti erinevaid kontseptsioone segi ajada. Need on kaks erinevat asja, nii see peabki jääma mis saab muidu suhetest Venemaaga, stabiliseerimise assotsiatsioonilepingutest Venemaa ja muude riikidega, Nad ütleksid meile ju, et ähm, me käitume justkui need, kes Trooja hobuse abil linna sisenesid, äh, et meie tegevus ei ole aus. sellist äh, olukorda tuleb kindlasti vältida. me ei tohi lubada jõu näitamist valdkondades, mis võivad hiljem osutuda problemaatilisteks. Euroopa peab jääma oma põhimõtete juurde. loomulikult on Montenegro meile oluline meil on vaja toetust Balkanil, et võidelda ISISega. NATO on meile samuti oluline ja me ei tohi erinevaid äh, täiesti selgelt eraldiseisvaid valdkondi segi ajada, aitäh! aitäh, härra, ütleb härra Kuken. suur tänu teile, härra Tänak, selle raporti eest. tegemist on väga hea raportiga, milles keskendutakse tähtsatele prioriteetidele, näiteks kohtusüsteem, võitlus korruptsiooniga, aga lisaks ka sellised kriitilised teemad nagu meediavabadus Montenegros. Montenegro on liitumisläbirääkimiste protsessis edasi jõudnud ning väärib meie jätkuvat toetust ma pean väga oluliseks see edu ära märkida ning seda märgitaksegi sellega, et teatud liitumisläbirääkimiste peatükid on juba lõpule viidud. Montenegro liitumisläbirääkimisi tuleb vaadata laiemas regionaalses kontekstis. tuleb tervitada konstruktiivset koostööd, mida Montenegro regioonis on teen-, teinud ning ka seda, et Montenegro käitub sajaprotsendiliselt kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitikaga Montenegrol, nii nagu teistelgi regiooni riikidel, on mitmeid äh, sisetülisid, äh, poliitilisi tülisid valitsuse ja opositsiooni vahel. me peame mm, tuletama poliitikutele meelde, et äh, debatid peavad jääma parlamendihoonesse ja ei tohi viia vägivallani tänavatel. aitäh, proua Gentile, üks minut. suur tänu mulle tekitab see resolutsioon ka pisut üllatust, kuid on selge, et Montenegro teema väärib käsitlemist ning Montenegro on meile oluline riik. arvan ka, et Montenegro on, on saavutanud edu ning loodan, et hästi lähevad ka peatsed valimised. ma leian, et väga oluline on tagada kodanikuvabadused ja tunnustada ka töötajate õigusi. kõigil peab Montenegros olema piisav võimalus töötada, töö, tööalased õigused tuleb tagada ning kodanikke tuleb kaitsta mulle tundub, et ei ole piisavalt räägitud sellest, kuidas kaitsta usuvähemuste, etniliste vähemuste ja seksuaalvähemuste õigusi ning loodan, et selles suhtes viiakse ellu vajalikud muudatused. samuti peaks poliitilises elus osalema rohkem naisi, naised peaksid rohkem osalema tööelus ja poliitikas. aitäh, härra Plenkovitš, üks minut. suur tänu ma soovin kolleeg Tänakit selle raporti eest õnnitleda. on selge, et Montenegro on jõudnud Lääne-Balkani riikidest kõige kaugemale. liitumisläbirääkimiste peatükkidest on avatud kakskümmend kaks ja mõned peatükid on juba ka suletud. Montenegro peab nüüd ellu rakendama reformid, mis puudutavad peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ehk siis õigusriigi põhimõte ja korruptsiooni kaotamine. viimastel kuudel on Montenegros olnud poliitiline kriis, ma loodan, et parteid on nüüd omavahel saavutanud ähm, üksmeele, mis puudutab Euroopa integratsiooni, integratsiooni Euroopasse ning et lahkhelid on, äh, on ähm, lahendatud mis puudutab NATO liikmelisust, siis võib see meil olla kasulik. lisaks sellele tahaksime öelda, et Montenegro peab paremini kaitsma vähemuste õigusi ning tegema koostööd endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga sõjakurjategijate vastutusele võtmiseks. aitäh, Proogil! suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. Montenegro on suurepärane näide sellest, et Euroopa Liit suudab kolmandates riikides aidata kaasa edukatele reformidele, sest Euroopa Liidul on piisav mõjuvõim. nii aidatakse kaasa suuremale jõukusele ja ka inimõiguste kaitsele naaberriikides. sellest on kasu meile kõigile. mõnes mõttes võib ju öelda, et ükski üksik liikmesriik seda iialgi ei suudaks lähedane koostöö Montenegroga on oluline ehm, muuhulgas sellepärast, et läbi Lääne-Balkani tuleb tähtis rändetee, kuid lisaks sellele on Montenegro ka transiitriik ebaseaduslikule relvakaubandusele ning need relvad võivad jõuda Euroopasse. ma arvan, et Euroopa Liit peaks tegema tihedamat koostööd ka ebaseadusliku relvakaubanduse tegevuskava raames, tegevuskava, mis võeti vastu pärast Pariisi rünnakuid. ma leian, ma loodan, et transpordi ja energiaalased liitumisläbirääkimiste peatükid ja nende arutelu kulgeb samuti hästi samas tuleb aga märkida, et mõned asjad ei ole väga hästi, näiteks tuleb tugevdada õigusriigi põhimõtet, tuleb reformida kohtusüsteemi ja võidelda korruptsiooniga. sel aastal toimuvad ka valimised, mis on jällegi lakmustestiks ja näitavad meile, kas Montenegro suudab uut valimisseadust, mis neil on, ka ellu rakendada. samamoodi peavad nad tagama, et ajakirjandus saaks tegutseda vabalt ja sõltumatult, aitäh! aitäh, härra Peeter, üks minut! suur tänu! lugupeetud kolleeg, lugupeetud kolleegid, kõigepealt tahaksin ma õnnitleda Charles Tannockit tema uue raporti eest ja tahaksin õnnitleda ka Montenegrot selle eest, et nad viimastel aastatel on saavutanud edu liitumisläbirääkimiste peatükkidega. see, et nüüd on avatud uued peatükid, peaks viima selleni, et Montenegros rakendatakse reforme, näiteks, näiteks jõustatakse õigusriigi põhimõte. meie jaoks ja Montenegro jaoks on väga oluline see, et see riik ei hanguks sisepoliitiliste tülide tõttu poliitiline stabiilsus peab kindlasti paranema selleks, et äh, Euroopa Liidu liikmelisus muutuks äh, usutavamaks väljavaateks. aitäh, härra Kristel! suur tänu ka, mina soovin kõigepealt härra Tänakit õnnitleda selle raporti sisu poolest. nüüd, kus ma olen kuulanud seda debatti ja lugenud raportit, äh, saan ma väga hästi aru, millisesse punkti on Montenegro praegu jõudnud. ma arvan, et kõik on nõus sellega, et Montenegro peab teatud valdkondades rohkem pingutama näiteks äh, parem transpordisüsteem, parem avalik haldus, tõhus ja sõltumatu kohtusüsteem, tõhus võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. kuid Montenegro on siiski alates läbirääkimiste algusest saavutanud väga suurt edu. kokku on avatud kakskümmend kaks liitumisläbirääkimiste peatükki ning äh, kaks äh, on ka esialgu juba lõpule viidud. seega võib öelda, et Montenegro on saavutanud edu. Montenegro edu ulatub ka piiri taha. me teame, et Montenegro liitumisväljavaateid peetakse ikkagi usutavaks ning seega jääb mulje, et Euroopa Liidu laienemisprotsess on endiselt võimalik. aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voor, kõigepealt härra Pospil. Mr Pospisil härra Pospišil. suur tänu. ka mina tahaksin kõigepealt äh, õnnitleda raportööri selle raporti eest kohtusüsteem ja korruptsiooni vastu võitlemine on olulised teemad, ma olen neid äh, uurinud üle kümne aasta ma leian, et Montenegrol on äh, siin teha veel palju tööd. kohtunikud vajavad näiteks eetikakoodeksit ja see eetikakoodeks on üks äh, tähtsamaid eeldusi kohtusüst-, kohtureformi läbiviimisel. aga ei piisa sellest, et see eetikakoodeks on paberil, see peab ka reaalsuses äh, jõustuma. ma tahaksin komisjoni käest küsida järgmist. meie Tšehhi Vabariigis pidasime väga oluliseks seda, et meie, enne meie liitumist käisid Tšehhi Vabariigis teiste liikmesriikide kohtunikud, kes vaatasid, kuidas meie kohtusüsteem toimib ja andsid meile nõu. ma arvan, et me võiksime seda teha ka Montenegros, me võiksime neidki aidata, nii et nende plaanid ei jääks ainult paberile, vaid nad tõesti suudaksid Montenegros õigusriigi põhimõtet jõustada. suur tänu! suur tänu! ma nõustun täiesti volinikuga, kes ütles, et liitumisprotsess ei ole ainult läbirääkimiste protsess sellega peab kaasa tulema kogu ühiskond, sellega on seotud erinevad partnerlused, turgude avamine ja ka ühtsed Euroopa poliitikad. mul on väga hea meel, et me tänase debati jooksul oleme pannud rõhku ka sellele, et räägime heast ettevõtluskeskkonnast. hea ettevõtluskeskkonnaga käib kaasas ka toimiv kohtusüsteem ja hea avalik haldus peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on tähtsad peatükid, nende osas ei ole piisavat edu saavutatud. samas on aga selge, et Montenegro on valmis avaliku, avalike, avaliku rahastuse süsteemi läbipaistvalt rakendama. seetõttu loodan, et me anname Montenegrole vajalikku abi ning et Montenegro suudab nende ees seisvad probleemid seljatada. loodan ka, et lahendatakse probleemid naaberriikidega Horvaatia jaoks on oluline piiri äh, küsimus ning äh, sõjaohvrite kannatuste hüvitamine, aitäh! suur tänu! selle raporti põhjal võin ma öelda, et Montenegro on on äh, astunud äh, mitu sammu edasi Euroopasse jõudmise teel ning seda hoolimata nendest äh, probleemidest, mis tal on olnud. Euroopa Liidu liikmelisus on eraldi väärtus, Montenegro peab seda väärtuslikuks ning me peaksime võib-olla sellele rohkem rõhku panema. ka Montenegro peaks äh, peaks äh, ära kasutama oma edu selleks, et ähm, puhuda uut äh, elu protsessidesse kogu regioonis. Montenegro vajab kindlasti kogu äh, meie toetust, mida ta võib saada. aitäh, härra Jakobtšek! suur tänu! Montenegro on suurepärane näide sellest, et riik võib muutuda palju demokraatlikumaks tänu läbirääkimistele. Montenegro on läbirääkimiste käigus väga palju muutunud ning seda heas suunas. peale selle võiksime mõelda ka Montenegro naabritele, näiteks eh, ennekõike Albaaniale. ka nemad tahaksid eh, meiega läbi rääkida me teame, et eh, läbirääkimised on olulised Albaaniale, Bosnia-Hertsegoviinale ja Makedooniale mina olen Montenegro sõber. ma käin Montenegros tihti. ja ma kutsun meid üles avatud diskussioonile. olen kutsunud ka Montenegro opositsiooni üles avatud debatile, olen kutsunud debatis osalema ka neid, kes praegu parlamenti ei kuulu ning äh, austama valimisseadust ja valimisi ausalt läbi viima, nii et äh, Montenegro liiguks Euroopale veelgi lähemale. suur tänu! eelmise debati ajal, siis kui me rääkisime Makedooniast, kergitasime me kõik kulmu. ütlesime, et äh, on üllatav, et Makedoonia selles äh, ootesaalis on ja liikmeks tahab saada, kuid äh, Montenegro puhul me ütleksime pigem, et äh, Montenegro on nende riikide esirinnas, kes tahaksid Euroopa Liitu kuuluda ning me võime Montenegrot nende edu puhul õnnitleda. härra volinik juba rääkis justiitsküsimustest ja siseasjadest. mina tahaksin rääkida avalikust haldusest see tähendab siis seda, et ametnikud peaksid olema apoliitilised. selles val-, vallas on Montenegrol veel vaja pingutada. kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Montenegros on poliitilisi probleeme, on selge, et Montenegro tahab Euroopa Liitu astuda, aitäh! želel bi poudariti da je črna gora. Eh, suur tänu et te andsite mulle sõna tahaksin omalt poolt öelda et montenegro on riik mis tõesti on hea näide sellest kui palju võib saavutada eh, hea töö abil ta on eeskujuks teistele lääne balkani riikidele me peame jätkama oma senist koostööd montenegroga me peame olema entusiastlikud ja jõulised ja me peame osutama samas ka probleemidele, mille Montenegro peab veel lahendama, näiteks võitlus korruptsiooniga. loodame, et asjad paranevad ka justiits- ja siseasjades ning et Montenegro muutub demokraatlikumaks riigiks. Montenegro on imeline riik, ma tunnen seda riiki väga hästi, tegemist on kohaga, kus on väga ilus loodus ning mina kui Euroopa Parlamendi liige kutsun üles kõiki poliitikuid meeles pidama, et nende riigis on väga kaunis loodus, mida tuleb kaitsta ja hoida. hoida igasuguste keskkonnaohtude ja kahjude eest, suur tänu! sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saab sõna härra volinik. Uh, aitäh, proua president, auväärsed saadikud! võtaksin arutelu kokku nii, et kordaksin üle, et ma tänan parlamendisaadikuid ja eriti härra Tännokit selle eest, et aitate Montenegrol liikuda Euroopa Liidu suunas. Teie raport võtab päris hästi kokku meie lähenemise, siin kiidame me saavutatud edu, aga toome välja ka tuleviku väljakutsed Euroopa Liiduga liitumine on riigi jaoks võtmetähtsusega välispoliitiline eesmärk ning seda toetavad kõik erakonnad. Montenegro äh, ajab aktiivselt Euroopa Liidu integreerimis, integreerumispoliitikat ning öö, äh, maikuus tähistab Montenegro kümmet aastat iseseisvumisest. kümne aastaga on saavutatud päris palju alustati ka liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ning kutsuti, ähm, riik kutsuti ka NATO-ga liiku-, liituma. Needki on saavutused, aga nagu paljud kõnelejad ütlesid, on väljakutseid küllaga. kokkuvõtlikult äh, on nad järgmised, uus valimisseadustik, mis tagab äh, usaldusväärsed kohalikud omavalitsuse ja parlamendivalimised kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis õigusriigi reformid, majandusreformide programm ning depolitiseeritud ning tõhus avalik haldussüsteem. nagu ma sissejuhatavas kõnes ütlesin, siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ootame me käegakatsutavaid tulemusi, eriti õigusriigi valdkonnas. me eeldame, et Montenegro saavutab tulemusi ning teie koda kindlasti toetab samuti Montenegrot nende eesmärkide saavutamisel. suur tänu ning nüüd lõpetuseks nõukogu nimel proua Hennis Plashart. suur tänu, proua president. nagu paljud teist ära märkasid arutelu käigus, on Montenegro ja Euroopa Liidu suhted tiheda, eh, tihenemas, samas Montenegrol on päris palju ära teha õigusriigi valdkonnas Euroopa Liidu põhiväärtused, nimelt demokraatia, õigusriik, põhiõigused, muudavad meid unikaalseks maailmas ning me peaksime olema selle üle uhked. seetõttu on väga oluline, et Montenegro saavutab konkreetseid tulemusi õigusriigi alastes reformides, näiteks kui me räägime korruptsi-, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases või-, vastase võitluse teemal paljud teist mainisid Montenegro ja NATO suhteid. Montenegro on partnerriik, mis aitab kaasa rahumeelsematele, sõbralikematele rahvusvahelistele suhetele. Montenegro edendab öö, koostööd naaberriikidega, seega kutse liituda NATO-ga näitab ka selle regiooni stabiilsust. see ei tähenda, nagu ma just ütlesin, et ei oleks vaja pingutada õigusriigi edasiste reformidega. on vaja pingutada. kokkuvõtteks, proua president, kui me liigume edasi liitumisprotsessis, siis tahaksin teile kinnitada, et jälgime tähelepanelikult edusamme, eriti pöörame tähelepanu õigusriigile ning teistelegi tähtsatele teemadele, mis täna siin välja toodi. suur tänu! aitäh, proua minister! meie arutelu on lõppenud.